cari colleghi lugupeetud kolleegid veel kord on vaja meie töö alustamis äh, alustades äh, mälestada ohvreid ja kahjuks on see muutunud väga